päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb inimõigusi Euroopa Liidu ja Vietnami vahelistes kaubandussuhetes. ja annan kohe viieks minutiks sõna härra Langele, küsimuse autorile. suur tänu, proua president, proua volinik. järgmisel nädalal teisel detsembril Vietnami peaminister tuleb Brüsselisse ja kirjutab alla kaubandusleppele ja ma arvan, tegemist on väga hea kokkuleppega Euroopa Liidu ja Vietnami vahel, mis on nüüd läbi räägitud. see on selge asümmeetriline tegevuskava vähendamaks tollimaksusid, on kokku lepitud ka standardites, sada üheksakümmend eh, on aktsepteerinud Vietnami pool. nüüd, mis puudutab riigihankeid, siis selleski oleme kokku leppinud, nii et tõesti loome ühesugused tingimused kaubanduseks meie vahel. ja see on tõesti märkimisväärne kaubanduslepe ja sissejuhatuses viidatakse ka Äh, ÜRO inimõiguste hartale ja aastast nelikümmend viis e, ja dokumendil aastast nelikümmend kaheksa, nii et selgelt viidatakse inimõigustele ka preambulas ja nende tagamise vajadusele, aga Äh, partnerluslepingut ja koostöölepingut aastast kaks tuhat kaksteist nüüd äh, tänu kaubandusleppele mm, on üks pakett ja omavahel seotud ja inimõiguste äh, klausel partnerlus ja kaup lepingust on aktuaalne ka kaubanduslepingule nii et me oleme kõik kindlasti ühel meelel, et inimõigused ja kaubandus kuuluvad äh, kindlalt kokku ja ma ei kujuta ette selliseid suhteid, äh, kus äh, inimõigusi ei austataks. nüüd TPP lepingus, millele Vietnam on allkirja andnud, on selgelt nõutud edasiliikumist inimõiguste kaitse vallas ja turgude avamist, need on omavahel seotud. nii automaatne säte, inimõigused nii-öelda kuuluvad kaubanduse juurde sellega ja kui me nüüd vaatame Vietnami, siis me teame kõik, et Vietnam on väga dünaamiliselt arenev riik, e, igasugused muutuste protsessid on seal kiired ja väljakutsedki toob see kaasa ja inimõiguste küsimusedki on aktuaalsed, näiteks va sõnavabaduse teema. ja instrumendina, eh, instrumendiks on klausel partnerlus- ja koostöölepingus, mis on seotud kaubanduslepinguga, eh, näeb ette inimõiguste alase dialoogi pidamise meie vahel. aga siin on üks konks, et kuidas seda inimõiguste alast dialoogi parandada, et kuidas tagada, et see tõesti oleks eh, tegus dialoog ja siin on viis ettepanekut, kuidas seda parandada. Eh, eh, meil on vaja konkreetsed verstapostid seada ja läbirääkimised korraldada. teiseks kuidas paremini tagada, et ka kodanikuühiskond oleks kaasatud dialoogi paremini. me teame, et kodanikuühiskonna foorum on ja meil on mitmesugused nõustajate rühmad ja sõltumatud ametiühingud tuleks kaasata, aga võib-olla oleks vaja selgeid reegleid, kuidas nad kaasata ja ka anda siis rahalist abi, kui Eh, kodanikuühiskonnal raha napib. kolmandaks, kas on võimalik sidusust parandada Euroopa Liidu poole pealt? Eh, kui me vaatame, mis komisjonis toimub IDS-i teemal ja ka teistel läbirääkimistel, mis toimub, tähtis on, et oleks Euroopa Liidu poliitika sidus alati. neljandaks, eh, inimõiguste dialoogi hindamisel on vaja rohkem mitmesuguseid mõõdikuid, näitajaid ja kogu protsess peab olema läbipaistev. see on meie lemmikteema, et inimõiguste dialoog peab toimuma hoopis läbipaistvamalt. nii et terve rida küsimusi selle kohta, kuidas tugevdada inimõiguste alast dialoogi Vietnamiga ja loomulikult ka teiste kaubandusläbirääkimiste puhul ma tänan, härra Lange ja nüüd komisjoni poolelt proua Malmström. suur tänu, proua president, mu daamid ja härrad komisjon, nagu te teate, on pühendunud sellele, et edendada ja kaitsta inimõigusi kõikides meie suhetes kolmandate riikidega, sealhulgas Vietnamiga, keda me täna arutame. ja sel eesmärgil toimub meie toimusid veel maikuus konsultatsioonid sidusrühmadega ja pärast seda ilmus ka dokument, kus oli ära toodud sidusrühmade ettepanekud, kuidas parandada olukorda inimõiguste vallas ja rääkisime ka, et kavatseme tegutseda läbipaistvalt ja regulaarselt ja kogu aeg teha koostööd kodanike ühiskonnaga. võin kinnitada, et inimõiguste teemad on olnud eh, meie vabakaubanduslepingute läbirääkimise objektiks ja tähtis on, et et ka leping kajastaks inimõiguste järgimist ja omaks positiivset mõju ja minimeeriks negatiivse mõju inimõigustele. preambulas öeldakse, et Euroopa Liit ja Vietnam on pühendunud inimõiguste põhimõtete, instrumentide järgimisse on ka õiguslik side vabakaubanduslepingu ja partnerlus- ja koostöölepingu vahel, mis on Vietnamiga juba sõlmitud ja see seos tagab, et inimõiguste kaitse on aluseks Euroopa Liidu Vietnami kahepoolsetele lepingule, sealt sealhulgas suhetele, sealhulgas ka vabakaubanduslepingule. ja on ka sammud ette nähtud, mida tuleb astuda siis, kui neid sätteid rikutakse. on ette nähtud ka kaasamise ja läbipaistvuse sätted, edasi sellega tugevneb äh, Eh, keskkond eh, inimõiguste järgimiseks ja demokraatiaks Vietnamis. mis puudutab nüüd töösuhteid ja töötajate õigusi, seal on eraldi peatükk selle kohta, mis puudutab jätkusuutlikku arengut ja kõiki põhilisi eh, ILO konventsioone ja töötajate õigusi ja räägitakse ka ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ja õiglasest ja eetilisest kaubandusest inimõiguste alaste arengute seire peate, mis on väga tähtis. seda teostatakse ennekõike institutsioonide struktuuride kaudu, mis on juba partnerlus- ja koostöölepingus kirjas ja ka inimõiguste dialoogi raames. see toimub jälle paari nädala pärast ja meil on ka spetsiaalne instrument, demokraatia inimõiguste instrument Euroopa Liidus nüüd need kohustused, mis võetakse, nende üle teostatakse seiret nii meie poolelt kui ka Vietnamist instrumentide kaudu, mis on loodud ja ka kodanikuühiskonna dialoogi raames ja ka järelhindamiste kaudu. ma usun ja ma usun, et härra Lange ütles sedasama, et kaubanduse liberaliseerimine ja inimõigused saavad ja peavad käsikäes käima. uus kaubandusinvesteeringute teatis, mis ilmus komisjonil paar nädalat tagasi, tagab, et et eh, kodanikud, tarbijad, mm, VKE-d, eh, kõik, ka kõige vaesemad arenguriikide inimesed peavad sellest võitma. Eh, kaubanduspoliitika peab olema vastutustundeline ja kaitsma Euroopa Liidu väärtusi, olema tõhus ja tagama majanduses võimalused, olema avatud, läbipaistev ka rahvakontrollile. komisjon tahab tagada, et kaubanduspoliitika panustab inimõiguste eh, arengusse Euroopa Liidus ja kolmandates riikides koos teiste poliitikatega nagu välispoliitika ja arengukoostöö. ja ma kinnitan teile, et selle tasakaalu leidmine kaasamise ja tinglikkuse vahel on väga tähtis komisjonile. kaasamise poliitika komisjoni arvates on mm, tugevam kui puhtalt tingimuslikkusele toetav poliitika. kaasamine võimaldab meil luua kanalid dialoogiks ja hoida need avatuna ja kaasata äh, väga palju sidusrühmi ja me kasutame neid kanaleid selleks, et mm, aidata parandada olukorda Vietnamis koha peal. suur tänu teile huvi eest ja me hoiame teid kursis kõikide arengutega niipea, kui leping on sõlmitud lõpp. Thank you, Commissioner, and now I give the floor for two minutes to Mr Fisas suur aitäh ja härra Pisas kaks minutit. suur tänu. kolm aastat pärast, kui seda, seda, kui lepiti kokkulepingus Euroopa Liidu ja Vietnami vahel aastal kaks tuhat kaksteist, nüüd räägime me vabakaubanduslepingust riigiga, mis on ju kommunistlik. Euroopa Liidu jaoks on see väga soodus leping, see peaks lihtsustama ligipääsul äh, turule, mis näeb ette aastal kaks tuhat viisteist SKT kasvu kuus protsenti ning mis pakub uusi investeeringuvõimalusi. vabakaubandusleping on otseselt seotud assotsiatsioonilepinguga, milles on sees ka inimõiguste klauslid. inimõigusteid puudutav lisa äh, tagab äh, selle, et me ei piirdu vaid kaubandussuhetega, kakskümmend viis aastat on möödunud sellest, kui äh, alustati diplomaatilisi suhteid Vietnamiga, me oleme näinud, et olukord inimõiguste alaselt on Vietnamis paranenud ja tõepoolest endiselt on nõrki kohti, endiselt kohaldatakse surmanuhtlust, piiratakse meediakanalite tegevust ning kodanikuühiskonna orga, organisatsioonide tegevust nii et me peame sellise käitumise hukka mõistma ning nõudma, et see lõpetataks. kuid ärgem unustagem, et Vietnam liigub õiges suunas ja Vietnam kuulub ÜRO Inimõiguste Nõukokku ning kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ratifitseeris konventsiooni piinamise vastu ning ühtlasi puuetega inimesi puudutava konventsiooni. tuleb väga lähedalt järgi, jälgida seda, mis Vietnamis inimõiguste alaselt toimub ASEANis on Vietnam olnud Euroopa Liidu parim liitlane ning loodetavasti on ta seda ka Aasias laiemalt. tänan. One... suur aitäh ja pooleteistkümneks minutiks on sõna proua Moskal, palun. suur tänu, proua president, proua volinik kaubandusleping Euroopa Liidu ja Vietnami vahel, mis sõlmitakse detsembris, on põhimõttelise tähtsusega. Need läbirääkimised ei puuduta mitte ainult kaubandussuhteid, vaid tegelikult Euroopa Liidu ning Aasia vahelisi suhteid laiemalt, tegemist on strateegilise tähtsusega lepinguga ning sellel põhjusel ning ka nagu kolleeg ütles, kuna tegemist on väga kvaliteetse lepinguga, võib see olla eeskujuks ka tulevastele lepingutele. kindlasti tuleb väga lähedalt jälgida seda, kuidas rakendatakse ellu kõiki erinevaid lepingu aspekte, sealhulgas seda, mis puudutab jätkusuutlikku majanduskasvu. just nimelt sellepärast me olemegi esitanud suulise küsimuse komisjonile, me tahaksime lisainformatsiooni äh, detailsemat informatsiooni ning suur aitäh proua volinikule selle informatsiooni kohta, mis ta meile täna edastas. meie arvates on absoluutselt vajalik just nimelt jälgida rohkem seda, kuidas peetakse kinni inimõigustest nendes riikides, millega meil on vabakaubanduslepingud meil oleks vaja ka uut mõjuhinnangut, mõjuhinnangusüsteemi, mis kaasaks rohkem ka kodanikuühiskonda. kaubanduslepingud ju töötavad kõige tõhusamalt just nimelt siis, kui see võimaldab parandada lepingupoolte sotsiaalset olukorda. nii et me ei saa kindlasti sõlmida selliseid lepinguid, kus selle mõõtmega ei arvestataks. suur tänu ja üks minut palun, härra Starbati. Name ist ein dynamisches äh, junges Land Vietnam on dünaamiline riik, kakskümmend miljonit elurõõmsat elanikku ja tegemist on maaga, mis ei oota tööd, vaid loob omale tööd. jah, kommunistlik valitsus, kommunistlik partei on võimul, aga nad ei taha sotsialismi, vaid eh, tahavad lihtsalt riigi sekkumist majandusse. jah inimesed saavad vabalt riik, liikuda, vabalt rääkida ja kaupelda, kui nad ei häiri valitsevat gruppi ja siin me jõuame e, inimõiguste teema juurde. jah, meil on vaja analüütilist lähenemisviisi. E, meil on äh, vaja selgitada vietnamlastele, et nende endi huvides on, et nad inimõigusi järgivad. proua Šake, palun kaks minutit. tänan, proua president, proua volinik. liberaalid tervitavad seda, et tegemist on esimese seda tüüpi kaubanduslepinguga ning kaubandusläbirääkimistega Euroopa Liidu ning arenguriigi vahel. nüüd oleme selle protsessiga lõpule jõudnud ning kindlasti leping on väga hea. kaubandus on osa Euroopa Liidu laiemast välispoliitikast ja tegemist on üks kõige, ühe kõige konkreetsema meetmega. Euroopa Liit mängib selles osas kindlasti liidri rolli ja siin ma räägin laiemalt arengupoliitikast kodanikud osalevad läbirääkimistes ka järjest aktiivsemalt, Euroopa Liidus on väga selge, et kodanikud soovivad, et inimõigused oleksid Euroopa Liidu välispoliitikas prioriteediks. minu arvates on inimõigused võtmetähtsusega ning Euroopa Liidul on nii võimalus kui ka kohustus tagada seda, et inimõigustest peetaks kinni kõikjal üle terve maailma. kaubandus loomulikult on äh, väga tähtis, kuid see ei ole iseenesest lahenduseks kõikidele probleemidele ning kannatustele. kuulates avalikke aruelus, arutelusid, siis kuuleme, et inimestel on väga suured lootused kaubandusele, kuid sellest ei äh, piisa. Euroopa Komisjoni uues kaubanduse kõigile kavas on kõikide erinevate aspektidega arvestatud me peame tuginema Vietnami jõupingutustel inimesed vaesusest välja tuua ning sooviksime seega teada, millised on lühiajalised meetmed, kuidas Euroopa Komisjon inimõigusi käsitleb kaubandus kontekstis ning kuidas jälgitakse seda, kuidas lepingut täidetakse, kui see on juba jõustunud. loomulikult on Vietnamis veel väga palju tööd teha, sõnavabadus, ühinemisvabadus, paraku pahatihti inimesi piinatakse, pekstakse, olgu siis tegemist kas blogijatega või opositsiooni äh, liikmetega. kindlasti ei ole kõiki neid väljakutseid võimalik lahendada vaid läbi kaubandusmeetmete, meil on vaja tagada inimõiguste alane dialoog ja poliitiline dialoog ja kindlasti tuleb täpsemalt jälgida seda, kuidas mõjutab inimõiguste olukorda käesolev kaubandusleping Vietnamis ning võib-olla oleks vaja neid küsimusi lahendada kuidagi äh, teiste vahenditega. suur aitäh ja proua Sanchez, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president. komisjon jõudnud kokkuleppele Vietnamiga vabakaubanduslepingus, meid üllatab see väga, sellepärast et ei ole absoluutselt Euroopa Komisjon läinud kaasa meie soovitustega siit Euroopa Parlamendist, kus me ju esindame Euroopa Liidu kodanikke, ei ole viidud läbi korralikku mõjuhinnangut inimõiguste olukorra kohta mida ju on soovitanud ka ÜRO ning mida nõudis ka Euroopa Parlament. seal on jah küll peatükk säästva arengu kohta, kuid me teame, et selles ei piisa, tegemist kaunite sõnadega, kuid kinni ei hakata sellest kõigest kindlasti pidama. lepingud, kas on midagi ka selle kohta, mis saab siis, kui pooled oma kohustustest kinni ei pea? ei, absoluutselt mitte. kindlasti tuleb käsitleda siin ka soo küsimust ei tohiks lubada seda, et Euroopa Komisjon äh, tegutseb vastu meie soolise võrdõiguslikkuse alastele eesmärkidele. me peame kindlasti rääkima keskkonnastandarditest, sotsiaalsetest äh, normidest ning äh, ka inimõigustest, ei tohi järele anda suurettevõtetele kodanike arvelt. kindlasti on aga Euroopa poliitika vaatenurgast see kaubandusleping järjekordne läbikukkumine, tänan suur aitäh ja üks minut, proua Keller. ma tänan, inimõiguste kaitse on Euroopa Liidu tuumaks, Euroopa projekti tuumaks ja peab olema ka Euroopa kaubanduspoliitika tuumaks. aga paraku Vietnamis inimõiguste olukord ei ole eriti hea, eriti pressivabaduse osas ja e, valitsusvälised organisatsioonid on keelatud, probleeme on ametiühingutel ning väga eeskujulik on see, et me inimõigust esiplaanile seame, aga kuidas seda kõike nüüd meie kaubanduspoliitikas ellu rakendada, on küsimus. ja siin on veel palju vaja ära teha meie suhetes Vietnamiga. me ei ole ka mõjusid hinnanud, eh, mis on, millised tulemused on sellel kaubanduslepingul inimõiguste olukorrale Vietnamis ja investorite kaitse ja muudel küsimustel. nii et väga tähtis on nüüd, et me konkreetselt vaatame, mida me saame kaubanduse kaudu Vietnamis inimõiguste vallas parandada ja sõnad on ilusad, aga sõnadele peavad järgnema ju ka teod. suur aitäh ja üks minut, proua Pegen. suur tänu, inimõiguste olukord Vietnamis on väga kehv võim on üheainsa partei käes, mis kontrollib kõike, on piiratud nii ühinemisvabadust, sõnavabadust, kõiki erinevaid vabadusi, laialt kasutatakse piinamist ning kasutatakse ka sunnitööd mida teeb siis aga Euroopa Liit? Euroopa Liit otsustab siin autasustada oma kaubanduslepinguga sellist demokraatia tšempionit, kuigi tegelikult oleks vaja nõuda seda, et Vietnamis ka päriselt jalule seatakse demokraatia. tegemist on ju diktaatorliku režiimiga ja kus ja meie siis kaupleme Vietnamiga oma põllumajandusega nii et soovitakse, et üheksakümmend tonni Euroopa Liidu põllumajandustoodangut ilma tollitariifideta saaks tulla Vietnami turule, samamoodi nagu see on juba Kambodžas ja mujal, kas siis see ongi meie kaubanduspoliitika? suur aitäh ja palun, härra Vjelner! suur tänu, proua president, suur aitäh ka proua volinikule augustis jõudsime me läbirääkimistega ühele poole pärast kolme aastat, tegemist on olulise lepinguga Vietnamile. Euroopa Liit kujutab endast Hiina järel Vietnamile äh, olulisemat partnerit, kindlasti võimaldab see leping riigi majandusel kasvada, kaubandus on parim viis, kuidas pääseda välja vaesusest meil on võimalik pakkuda sama võimalust teistele riikidele, nagu Euroopa Liit on pakkunud oma liikmesriikidele. nüüd on aga inimesi, kes ütlevad, et jah, vabakaubandus otseselt ei too kaasa kindlasti automaatselt positiivseid tagajärgi, et seda tehakse kõike siin rahva arvelt, aga see ei ole lihtsalt tõsi vaadake, mis Vietnamis toimub, inimesed soovivad seda vabakaubanduslepingut ja sellega peame ju samuti arvestama, peab vaatama, mis toimub koha peal ja mitte lihtsalt otsustama inimeste eest, mis neile kõige parem on. meil on ka väga selged sätted lepingus sees inimõiguste kohta, need sätted on siduvad, siinkohal tuleb aga kindlasti tulla tagasi selle juurde, milliseid vabandusi toovad alati protektsionistid, jah, neid vabandusi on võimalik leida alati. näiteks Birma ja tollitariifide vähendamine, Pakistan, me olime selle vastu ja siis nüüd oleme me ka selle vastu, mis, mida soovib Vietnam, nii et ikka ja alati me arvame, et meie teame paremini kui inimesed ise, mis neile kõige parem on suur aitäh ja poolteist minutit palun, härra Martin. tänan, proua president, ma olen nõus härra Langega, tegemist on majanduslikult väga hea lepinguga nii Vietnamile kui ka Euroopa Liidule, kindlasti peame, järgneb sellele kasv mõlemas piirkonnas. nüüd, kas inimõiguste alane olukord Vietnamis on hea, ei, kindlasti mitte kaugel sellest, nüüd kas vabakaubandusleping mõjutab inimõiguste olukorda positiivselt või negatiivselt, see on nüüd see kõige olulisem küsimus ja nagu proua volinik ütles, siis konstruktiivne dialoog on just see, mis aitab kaasa inimõigusi edendada. tänu vabakaubanduslepingule on meil võimalik pidada püsivat inimõiguste dialoogi eh, Vietnamiga. loodet-, tavasti kujuneb tõhusaks ka eh, kohapeal asuv nõuande rühm, mis võimaldab meil pidada sidet ka kodanikuühiskonna esindajatega ja kust me saame informatsiooni erinevate teemade kohta, eriti aga töötingimuste kohta, selle kohta, kuidas peetakse kinni Maailma Tööorganisatsiooni konventsioonidest ja nii edasi. kui meil ei ole ka vabakaubanduslepingut, siis ei ole meil ka võimalust Vietnamiga läbi rääkida, nii et jah, see on hea nii majandusele kui ta potentsiaalselt ka kindlasti inimõigustele Vietnamis. suur aitäh ja üks minutit, üks minut palun, proua Curly. Thank you, madam president. suur tänu, proua president, inimõiguste järgimine areneb, see ei juhtu üleöö lihtsalt sellepärast, et riik ratifitseerib rahvusvahelise lepingu või siis neilt nõuavad seda potentsiaalsed kaubanduspartnerid, inimõigused äh, arenevad ning kaubandusleping on lihtsalt üheks võimaluseks sellel teel. ASEAN on Euroopa Liidu kolmandaks suurimaks kaubanduspartneriks ning Vietnam on oma dünaamilise majandusega ASEANis väga olulisel kohal mina toetan seda vabakaubanduslepingut, sest et see aitab vietnamlastel välja pääseda vaesusest ning poliitilisi ja inimõigusalaseid muutusi läbi viia ise oma riigis. jah, ma tean, milline on inimõiguste olukord Vietnamis, mind hämmastab see, mis seal vahepeal eh, toimub, kuid rõõmustan ikkagi selle üle, et läbirääkimistega on lõpule jõudnud, nüüd on meil võimalik dialoogi jätkata konstruktiivselt, pakkuda eh, toetust ka valitsemise tasandil ning tagada, et vabakaubandusleping osutuks edukaks. suur aitäh ja kas te olete nõus härra Fonsolika sinise kaarti küsimusega? palun, teil on sõna. tänan. mina tahaksin esitada küsimuse proua Girlingile. nii et tugev tingimuslikkus ning panustamine, kas see mida see siis tähendab äh, koostöös või mida see tähendab Euroopa Liidu suhetel kõikide meie partnerriikidega? Teil on kolmkümmend sekundit. paraku ei saanud ma küsimuse algusest eriti aru, nii et mul on raske vastata. okei okay., do you want to try again? kas te soovite korrata? Let me try again. las ma siis äh, üritan, küsimus on järgmine. nii et poliitika, mis kaasab nii panustamist kui ka ranget tingimuslikkust. kas sellist poliitikat ei peaks Euroopa Liit järgima oma strateegias arenguriikidega, sealhulgas Vietnamiga? kas te saate aru? ei, paraku ma ei saa inglise keeles sellest aru, nii et soovitan siis seega teil rääkida sellest omavahel pärast täiskogu ja nüüd kaks minutit, palun, proua Lohpiiler. kallid kolleegid, ma käisin Hanois novembrikuus ja tegemist on elava majandusega, kasvava majandusega pealinn, kus on äh, saavutatud paljud aastatuhande eesmärgid, aga seal pole ka mm, vabu ametiühinguid, järjest rohkem suureneb surve inimõiguste eest võitlejatele ja saja seitsmekümne viiendal kohal on äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pressivabaduse indeksis äh, Vietnam, seal on kokku üldse sada kaheksakümmend riiki nimekirjas ja kaubanduslepingud ei vii ühiskonnani, kus ei ole sotsiaalseid ebavõrdsusi, kus inimõigusi ei rikutaks, ei vii ühiskonnani, kus on äh, töötajate õigused tagatud ja sellepärast mul on väga hea meel, et juba kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võttis komisjon endale kohustuse viia läbi äh, vabakaubanduslepingute puhul inimõiguse mõjuanalüüse Eh, vastavalt inimõiguste demokraatia tegevuskavale. aprillis kaks tuhat neliteist kutsus meie parlament eh, komisjoni üles nii peale kui võim-, nii kiiresti kui võimalik inimõiguste mõjuanalüüsi läbi viima. vaatamata paljudele meeldetuletustele avatud kir-, eh, avalikele kirjadele ja, ja kirjutusi ombudsmanile, selle kohta, et kui seda ei tehta, on tegemist ähm, Äh, vale haldustavaga pole komisjon äh, sellele nõudmisele vastanud. Äh, väitsid seda, et neil pole aega ja et nad ei taha kaubanduslepingu sõlmimist edasi lükata, aga komisjon on võtnud endale kohustuse inimõiguste mõjuhinnangu panna sisse järgmisel EXPO-st Ähm, hindamisele. ÜRO äh, ametnikud on täna, tänavu selgelt viidanud sellele, et ähm, investeerimise kaubandus, vabakaubanduslepingud võivad mõjuda inimõigustele negatiivselt ja nõudis seda, et eks ante ja eks post tehtaks äh, ana, äh, analüüse ja mina arvan, et jätkusuutliku kriteeria, kriteeriumite selgitamine Vietnami kaubanduslepingus oleks piisav meede. komisjon peab lihtsalt läbi viima põhjaliku inimõiguste analüüsi suur tänu, härra Korrao, palun, teil on üks minut kõneaega. suur tänu, äh, proua juhataja. tere pärastlõunat äh, ka teile, proua volinik. ma olen kuulanud ära tänased kõnelejad ja ma ei ole nõus selle üldise äh, peomeeleoluga siin selle Vietnami kaubanduslepingu raames. kui me räägime meie koja armastusest neoliberalistliku teooria vastu, siis mulle tundub, et me ei saa aru, kui tõsiselt rikutakse inimõiguseid Vietnamis. Vietnamis ei ole lubatud äh, uued poliitilised erakonnad, ametiühinguid ei ole, mingisugune, igasugused äh, koondumised on öö, äh, keelatud, äh, valitsus äh, surub inimõiguste tegutseja põranda alla ja tegutsejad põranda alla ja nii edasi. me oleme öelnud äh, ju, et inimõigused on meie prioriteet ka vabakaubanduslepingute puhul, ütlesime seda selgelt välja kaks tuhat kaksteist, aga inimõiguste rikkumised lähevad seal ainult hullemaks, tuleb keerata uus leht minu meelest, kui me räägime Vietnamiga kaubanduslepingutest. suur tänu, enne kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale, siis mulle tundub, et härra Marias, seal on üks protseduuriline küsimus. jah, suur tänu, proua juhataja, tõesti. mina tahtsin tõstatada ühe väga tõsise teema siin täiskogus. juba teist korda ma võtan sõna. täiskogu tuleb kokku selleks, et toimuks arutelu sellel nädalal Strasbourgis oleme ka selle jaoks kokku tulnud ja ei saa seega lubada, et samal ajal tulevad kokku ka komisjonid, eriti komisjonid, kus toimuvad hääletused praegu kell üheksateist null null peaksime me osalema äh, hääletusel petitsioonide komisjonis ja libe komisjonis ja väga tõsisel teemal Frontexi teemal ja minu kaebus on, et ma tahaksin osaleda ka täiskogu arutelul. ei ole võimalik, et komisjoni Te pärast me ei saa osaleda täiskogus ja palun edastage see sõnum äh, president Schulzile. komisjonide esimehed peavad aru saama, et äh, Strasbourgi nädal on ette nähtud täiskogude istungiks, mitte komisjonide istungiteks. hääletused tuleb viia läbi Brüsselis mõnel teisel päeval. proua juhataja, suur tänu, võtame teie märkuse arvesse ja edastame need härra Schulzile. ja jätkame nüüd arutelu, pooleteiseks minutiks saab sõna härra Silva Pereira suur tänu, proua juhataja. kõigepealt tahaksin ma tervitada Vietnamiga sõlmitavat kaubanduslepingut, see on samm edasi Euroopa Liidu jaoks meie suhetes Kagu-Aasia riikidega ja tegemist on uue põlvkonna lepinguga. ja on seega verstapostiks tulevastele lepingutele ASEAN-i riikidega aga see kaubandusleping ei ole eesmärk iseeneses. kaubanduslepingud äh, peavad Euroopa Liidus teenima kaubanduse eesmärke, aga ka olema Euroopa väärtuste ja inimõiguste edendajateks ja on täiesti õigustatud äh, meie mure inimõiguste olukorra pärast Vietnamis, eriti kui me räägime sõnavabadusest meie koda on äh, ikka ja jälle nõudnud seda, et komisjon seaks vabakaubanduslepingutele teatud tingimused. ja ma tahaksin küsida komisjoni käest, milliseid edusamme siis Vietnamis on tehtud inimõiguste valva, vallas pärast seda, kui me käivitasime kaubandusläbirääkimised selle riigiga ja mida on see protsess meile õpetanud? kas komisjon arvab, et äh, see kaubandusleping Vietnamiga vastab äh, sellele tingimuste seadmise nõudele, et inimõiguste olukord on tingimuseks. suur tänu, härra Sahradil, palun üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik lubage öelda, et mina olen Inta komisjonis alaline raportöör Vietnamiga kaubanduslepingu osas ja ma ei toetanud selle suulise küsimuse esitamist täiskokku, ei toetanud ma ka seda, et toimub taoline arutelu, aga ma jäin vähemusse meie komisjonis ja ma pidin allutama oma seisukohad komisjoni enamuse seisukohtadele. ma arvan, et läbirääkimistel pöörati äh, piisavalt tähelepanu inimõigustele ja ma arvan, et äh, selles kokkuleppes võetud kohustused on piisavad ja et Vietnam, ma usun, ka neid kohustusi täidab. meie ülesanne on nüüd äh, seirata selle lepingu täitmist ja nüüd oleks aeg edasi minna selle lepingu sõlmimise juurde, mul on väga hea meel, et järgmisel nädalal sümboolselt see ka allkirjastatakse ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et mul on hea meel ka selle üle, et äh, me oleme loonud Euroopa Parlamendis Vietnami sõprade klubi, kus kõik äh, fraktsioonid on esindatud, äh, see on erakordne ja loodetavasti see aitab kaasa selle lepingu rakendamisele. proua Kill, poolteist minutit. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik, ma toetan seda vabakaubanduslepingut. see on väga suure potentsiaaliga majanduskasvu ja töökohtade osas, mitte ainult Euroopa Liidu jaoks TTIP kontekstis täna, aga ka Vietnami jaoks. aga on selge, et see potentsiaal on täidetav ainult siis, kui võetakse sobivaid meetmeid maksimeerimaks positiivseid mõjusid ja mis takistavad negatiivseid mõjusid inimõigusele. Vietnamil on tõsiseid probleeme selles vallas. räägime me kas äh, Ähm, talunike ähm, kodudest väljasaatmist või väljatõstmist või ametiühingu õigusi ja kas äh, volinik võiks selgitada, miks ei ole võimalik äh, läbi viia korralikku ex-ante inimõiguste analüüsi enne selle lepingu sõlmimist, et me saaksime aru, milline on tegevuskava nende probleemide lahendamiseks on täiesti selge, et tavapärane meetmete segu ei muuda midagi mitte ainult ei ole neil tõsiseid puudujääke, millest on ka ikka ja jälle räägitud, aga probleemiks on ka see, et kas me saame pimedalt võtta üle sellise lähenemise kõige kaugemale mineva vabakaubanduslepingu puhul, mis kunagi üldse on sõlmitud mõne arenguriigiga. mõned arvavad, et inimõiguste, et komisjoni ähm, äh, arg lähenemine inimõigustele hulla- äh, hulla- äh, ainult äh, halvendab olukorda ja öö, me peaksime rohkem ära kasutama öö, usalduse ülesehitamise meetmeid, me oleme sõlminud nende riikidega ära kuulda kõik osapooled, ma ei taha õõnestada siin seda vabakaubanduslepingut või süüdistada Vietnami valitsust, vaid terve mõistus ju ütleb, et ennetamine on mõistlikum ja odavam kui ravi ja kui me toetame, kui me toetaksime strateegilist, kui me tahame edendada strateegilist suhet oma võtmepartneriga Kagu-Aasias, siis on selle aluseks loomulikult konkreetsed kohustused inimõiguste osas. suur tänu, vaba mikrofon nüüd kolleegid kolleegid, seitse kõnelejat on soovinud sõna, ma annan kõigile sõna, aga palun pidage kinni üheminutilisest kõneajast ja kõigepealt saab sõna härra Bogovitš. ma tänan. jah, tegemist on alusega öö, äh, sellele, et inimõigusi hakatakse järgama ja et inimestel ei inimesed ei kannataks nälga. vabakaubandusleping saab olema Vietnamile hea ja ma olen veendunud, et me saame selle vabakaubanduslepingu kaudu ka nõuda rohkem tugevamat inimõiguste järgimist. jah, tegemist on poliitilise süsteemiga, kus on ähm, väga palju vaeseid inimesi ja väga tähtis on siis just kaitsta nende inimõigusi. Liibüa, Iraak, Süüria eh, puhul eh, me näeme, kui hulluks võib olukord minna, inimese elu ei maksa enam midagi. inimõiguste kaitse on protsess. härra Kaputa, palun. suur tänu, proua juhataja kaks ja pool aastat on äh, käinud läbirääkimised Euroopa Liidu ja Vietnami vahel ja pärast pingelisi läbirääkimisi on põhimõtteline kokkulepe vabakaubanduslepingu osas saavutatud. Äh, kaubandusmahud äh, peaksid siis suurenema ühe kõige dünaamilisema majandusega Aasias ja seega peaks see kokkulepe olema kasulik mõlemale poolele, kuid sellegipoolest tunneme tõsist muret inimõiguste rikkumise pärast. kakskümmend neli sõltumatut organisatsiooni, enamus nendest Vietnami kodanikuühiskonna organisatsioonid, aga ka ka rahvusvahelised organisatsioonid on vastu võtnud aruande, mida, milles näidatakse selgelt inimõiguste rikkumisi aastal kaks tuhat neliteist Vietnamis. usuvabaduse rikkumine on seal samuti välja toodud, aga vabakaubanduslepingus on siduv klausel sees, mille kohaselt see leping peatatakse, kui inimõigusi rikutakse ja seega komisjon peab seirama seda, et inimõiguste printsiipidest peataks kinni ja tuleb tagada see, et inimõiguste olukord paraneb paraneb. härra Marias, palun. suur tänu, proua juhataja. vabakaubandusleping, mis äh, allkirjastati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Vietnami ja Euroopa Liidu vahel, on toonud kaasa äh, tollireeglite äh, muutmise ja investeeringud on kasvanud ja ilmselt peaks Euroopa skp tänu sellele tõusma, aga viimastel läbirääkimiste voorul Euroopa Liidu ja Vietnami vahel on konstruktiivsel dialoogil astutud suuri samme edasi, kuid kaasama peaks sellesse arutelusse ka inimõigused. inimõigused peaksid olema Euroopa Liidu aluslepingu kohaselt kõikide lepingute alustalaks. aga tundub, et mitte kedagi ei huvita põrgut ka see, milline on inimõiguste olukord Vietnamis, nii nagu TTIP puhul ka, huvitab inimesi ainult see, millist kasu sellest lepingust saab millist kasu saavad hargmaised ettevõtted VKE-de turjal ja sellepärast me peamegi toetama lepinguid, mis ei õõnesta töökohti ja, ja ei äh, halvenda inimõiguste olukorda. härra Jakovtšitš järgmisena. suur tänu, äh, proua juhataja. mind üllatas üllatab mõned, äh, üllatavad mõned argumendid siin kojas mõned kolleegid äh, üllatavad mind kui nad räägivad, et äh, ei ole vajadust sellise lepingu järele Vietnamiga, lihtsalt sellepärast, et inimõigusi rikutakse, me teame, milline see olukord on, aga need kolleegid samas äh, räägivad ka tõsiasjast, sest ei ole mingisugust põhjust meie demokraatiat äh, eksportida teistesse riikidesse. et ei ole vaja teistele midagi peale suruda. proua juhataja, mina austan seda lepingut, äh, toetan seda lepingut, sest et see peegeldab Euroopa Euroopa Liidu soovi võidelda vaesuse vastu. Vietnam on üks maailma vaesemaid riike ja sellepärast ma toetan selle lepingu allkirjastamist. kuivõrd äh, võitlus äh, vaesuse vastu on üks meie kõige olulisemaid äh, võitlusi ja, ja me peaksime kõik tegema selleks, et võidelda. härra Sogor järgmisena. suur tänu suur tänu, proua juhataja, Euroopa Liit äh, on ka täna üles ehitatud inimõigustele ja inimõigustest kinnipidamisele. me peame nõudma nende õiguste täitmist, kui me teeme koostööd kolmandate riikidega. aga me ei tohiks äh, olla ka pimedad idealistid ainult, äh, kes keelduvad igasugusest koostööst kolmandate riikidega äh, seni, kuni nad ei suuda robustset inimõiguste süsteemi rakendada või sarnast süsteemi Euroopa Liidule rakendada tuletaksin meelde, et ega meil ka kõik ei ole väga eeskujulik inimõiguste puhul, eriti vähemuste õiguste puhul. Euroopa Liit on täpselt sama halvatu äh, nende äh, õiguste äh, tagamisel ähm, meie riikides nagu ka välisriikides. komisjon mõningatele asjadele tähelepanu ei pööra liikmesriikidelt ja kritiseerib selle asemel kolmandaid riike, meie usaldusväärsust see ei paranda. suur tänu, härra Frantsuulika, palun suur tänu, proua juhataja, daamid ja härrad ma olen täiesti nõus äh, sellega, et me peame tagama selle, et inimõigusi puudutavad küsimused leiavad äh, akuraatset lähen-, lähe-, lahendamist äh, ja arvesse võtmist komisjoni poolt inimõiguste Eh, vabakaubanduslepingute ala, alastel läbirääkimistel, eriti mis puudutab sõnavabadust, kogunemisvabadust, ühinemisvabadust, meediavabadust, vabadust, eh, teisitimõtlemise vabadust, usuvabadust ja nii edasi ja mina arvan, et komisjon peaks jälgima seda, milline on inimese olukord Vietnam ja eh, kuulama ära sõltumatud inimõiguste organisatsioonid ja siis langetama otsuse vabakaubanduslepingu osas. ma toetan läbirääkimisi, sellepärast et vabakaubanduslepingud on toonud kaasa majanduskasvu potentsiaali ja töökohtade loomise potentsiaali mõlemal pool, aga oluline on see, et komisjon arvestaks ka inimõigustega tulevikus kaubanduslepingute allkirjastamisel uue kaubandusstrateegia puhul, eriti mille nad kavatsevad esitada. mikrofon proua juhatajale, palun. üheks minutiks saab sõna härra Mikolassitš. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik see vabakaubandusleping Vietnamiga, mis on otseselt seotud partnerluse koostöölepinguga, võiks olla suurepärane näide sellest, kuidas Euroopa Liit võiks oma uutelt kaubanduspartneritelt nõuda seda, et inimõigused oleks riigis tagatud, oleks tagatud nii, nagu meie neid äh, tõlgendame. minu meelest on väga oluline et me pööraksime tähelepanu nendele inimestele, kelle õigused ei ole kaitsnud, kellel ei ole õigus näiteks kokku tulla oma vabal soovil. Vietnamis ei ole täna ähm, ametiühinguid Saigon, mis oli kunagi suurepärane näide ähm, Äh, mitmekultuurilisest ühiskonnast, äh, aga täna äh, trambitakse see kultuuripärand jalge alla. komisjon peaks olema palju jõulisem sellise vabakaubanduslepingu puhul ja peaks ori-, saama siiski survestada oma partnereid. suur tänu, proua volinik, teil on nüüd võimalus vastata. ma tänan kaubandusüksi ei suuda lahendada kõiki maailma inimõiguste alaseid probleeme, aga saab panustada sellesse, et inimõigusi paraneksid ja areng toimuks ja sellepärast me ähm, pöörame nendele asjale tähelepanu meie lepingutest ja täna me räägime siis lepingust Vietnamiga. keegi ei eita, et on tõsiseid probleeme inimõigustega Vietnamis, te juba räägite nendest, need on olemas ja tõsised ja sellepärast on vaja neid käsitleda. jah, me tegeleme sellega äh, Vietnami võimudega koostöös os-, natuke on olukord paranenud, aga see ei ole piisav ja sellepärast meil ongi instrumendid, mida kasutada ja vabakaubanduslepingu me oleme sidunud partnerlus- ja koostöölepinguga. ja me hakkame ka hindamisi läbi viima ja eriti vaatame, kuidas on lood inimõigustega. meil on inimõiguste alane dialoog, mida jah, paari nädala pärast juba toimub järgmine kohtumine ja me loome kodanikuühiskonnaga nõuandegrupid. Eh, need on inimesed, kes on kohapeal ja teavad, milline on tegelik olukord ja töötame nendega käsikäes. ja me aasta lõpul, paari nädala pärast tuleb ka komisjoni ad hoc dokument, kus me selgitame, kuidas partnerluslepingu olemasolevad meetmed ja vabakaubanduslepingu meetmed koos tugevdavad inimõigusi ja on veel kaasnevaidki meetmeid, mis kehtestatakse ehm, ja inimõiguste alast olukorda hinnatakse kohe, kui kõik need sätted jõustuvad ja kõik toimub avalikult ja läbipaistvalt, nii et te saate sellel dialoogil silma peal hoida. jah, tingimuslikkus on kirjas kõikides meie lepingutes ja on ette nähtud eh, vastumeetmed, kui lepingu tingimusi rikutakse, aga me pigem siiski peaksime dialoogi, et nii üritame ennekõike olukorda parandada. ja ma arvan, et kui me keelduksime sellest, siis Vietnami rahvale sellest kuidagi võiks kasu tõusta. jah, kokkulepe sõlmitakse järgmisel nädalal, pärast seda see õige pea avaldatakse trükis, et te saaksite seda lugeda, ise oma hinnangu anda ja siis toimub kogu tõlkeprotsess ja juriidiliste nüansside kallal töötamine ja siis on piisavalt aega, et teemat edasi arutada ja meie oleme valmis komisjonis teiega dialoogi pidama ja nagu ma lubasin, ma hoian teid kursis ja alati olen valmis teid ära kuulama ja teie ideid ja seisukohti arvestama. suur tänu.